Good morning, all the colleagues. Welcome to the meeting. kolleegid, tere tulemast Regionaalarengu Komisjoni koosolekule. tere tulemast ka proua Gretule, kes on volinikukandidaat regionaalpoliitika valdkonnas. samuti tere tulemast härra Le Brünile, kes on regioonide komitee president samuti tervitaksin kolleege Euroopa Komisjonist ja nõukogust. koosolekud kantakse üle ka internetis, seega saavad jälgida seda ka kodanikud väljaspool Brüsselit. koosolekut saab jälgida ka hiljem, sest lindistus on, riputatakse üles ka Euroopa Parlamendi veebileheküljele komisjoni liikmete määramise reeglid on kirjas lisas kuusteist meie kodukorras. volinikud määratakse paika vastavalt nende pädevusele ning sõltumatusele. hinnatakse ka tema, nende teadmist määratud valdkonnas ning nende suhtlusoskust. volinikukandidaat on juba vastanud ettevalmistava, ettevalmistatud küsimustikule tema kirjalikud vastused on jaotatud ka kom-, meie komisjoni liikmetele ja kõik, seda kõikides keeltes. selgitan nüüd ka kuulamise struktuuri. alguses teeb volinikukandidaat sissejuhatava avalduse, mis kestab kuni viisteist minutit. siis kuulame ära nelikümmend viis küsimust komisjoni liikmetelt, millele vastav volinikukandidaat siis nii-öelda ping-pong põhimõttel ehk vastus, küsimus, vastus, küsimus, vastus. kõigepealt kuulame ära küsimused seitsme fraktsiooni esindajatelt, nendele on eraldatud viis minutit igaühele. üks minut küsimus, kaks minutit vastus, üks minut Äh, lisaküsimus, üks minut vastus. järgmises voorus on kolmkümmend kaheksa küsimust, millele kõigile on eraldatud kolm minutit, üks minut küsimuse jaoks, kaks minutit vastuse jaoks. siis äh, anname sõna ka regioonide komitee presidendile lühikese avalduse tegemiseks. lõpetuseks antakse ka proua Gretule, volinikukandidaadile regionaalarengu küsimustes, viis minutit kokkuvõtvaks avalduseks. kõneaega on eraldatud vastavalt Tonti meetodile ning selle otsuse võtsid vastu poliitilised fraktsioonid ise. ning eh, küsimusi ei grupeerita teemade järgi samuti on hädavajalik, et kõik peaksid kinni oma kõne, endale määratud kõneajast. kui te seda ei tee, siis meil lõpeb aeg otsa ja mõned liikmed ei saagi sõna. nagu täiskogu istungilgi näitab kell, kui kaua te olete rääkinud. tõlge on meil kahtekümmend kolme keelde, seega kõik inimesed saavad rääkida oma emakeeles, aga palun ärge rääkige liiga kiiresti. loodetavasti nüüd on kõigile see meie protseduur selge ja alustamegi arutelu. kõigepealt annaksin sõna volinikukandidaadile ettekandeks, mis peaks kestma maksimaalselt viisteist minutit. sellele järgnevad küsimused ja vastused. palun, proua Gretu